kolleegid, aitäh. nüüd läheme edasi hääletuste selgitustega, ma palun, et te lahkuksite kojast. ja alustame Kuuni raportiga that I did ten times and it didn't work. koputasin kümme korda ja mingit tulemust ei olnud. palun, kolleegid aitäh, aitäh teile ja ma palun sõna võtta härra Caputol ja selgitada oma hääletust Kuuni raporti küsimuses. Teil on üks minut, palun. härra Caputo. Mr Caputo. suur aitäh, lugupeetud president Äh, hääletasin selle poolt sellepärast, et ma leian, et on oluline, et